okei okay,, Albert is here, we can start. kuna Albert on siin, siis me võime alustada. Äh, alustame, et äh, me hiljaks ei jääks. suur tänu kõigile, kes kohale on tulnud. alustame nüüd hääletusega. Äh, oleme kõik juba hommikust söönud, nii et nüüd on aeg hääletada ja küll pärast saame veel midagi äh, sööma minna, kui oleme hääletamise lõpetanud. nii et lähme nüüd palun ühe väga raske hääletuse juurde. see on väga-väga oluline dokument, omnibussi dokument. ja härra De Castro ja härra Dees, raportöörid on kohal, ma sooviksin siin ühte olulist asja öelda, ehk siis seda, et äh, muudatusettepanekud, äh, mis me esitasime, võtab vastu otse vastustav komisjon, mis äh, selline, selline süsteem on välja töötatud sekretäriaadi poolt sest äh, kokkuvõttes äh, teeme ju nii, et me võtame vastu äh, asjaga tegeleb põhiliselt ikkagi vastutav komisjon. härra Tess, kas te soovite sõna? tere hommikust ja aitäh, esimees. tahaksin tänada lihtsalt kõiki, kes on äh, Äh, tööd teinud selle raportiga, kõik, tahaksin tänada kõiki variraportööre, Paolo del Castrot, äh, büroo juhatust ja siin kaastöötajaid ja minu enda kaastöötajaid, siin on tõesti lühikese ajaga väga palju ära tehtud ja eelarvekomisjonil on alati kahtlusi, et kas me hääletame põllumajanduskomisjonis õigel ajal, aga nüüd me tõesti teeme seda õigel ajal ja eelarvekomisjon lükkas oma hääletuse edasi, nii et äh, meie põllumehed äh, töötame alati väga sihipäraselt ja tõesti kõigile suur tänu. ja tahaksin kasutada võimalust ja öelda oma fraktsioonile, et äh, saja nelja puhul paneksime plussi erinevalt sellest, mis meil hääletusnimekirjas on. nii et minu, meie fraktsioon hääletab siis saja nelja puhul poolt ja aitäh ja head hääletust! Bardzo dziękuję. Na... suur tänu. suur aitäh sõnavõtu eest, härra Tess. ning äh, ja ma õnnitlema veel ei hakka, kõigepealt hääletame ära ja siis ju soovin teile õnne. Teil on teatavasti kõigil hääletuskaardid kaasas, nüüd lähme esimese muudatusettepaneku juurde, poolt vastu, vastu võetud teine muudatusettepanek ja poolt. vastu võetud. sada poolt. vastu, tagasi lükatud, sada üks poolt. vastu, tagasi lükatud. sada kaks poolt. vastu, tagasi lükatud. sada kolm poolt vastu, tagasi lükatud. siis sada neli härra Flanaganilt, poolt. sada viis poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt sada viis minu meelest võeti see vastu, aga kontrollime elektrooniliselt. muudatus sada viis, hääletus on alanud. Otwieram głosowanie. No, tu? If, if this one is not adopted. Ah, yes, yes, yes, yes, yes. Okay. O. Przyjęta. Vastu võetud. me vahetame kohta, ütleb kõneleja. Oh, sada viis vastu võetud, seega langeb ära kaks ja läheme muudatuse sada kuus juurde, poolt, vastu, erapooletud sada seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. ja nüüd sada kaheksat me ei hääleta. seda juba selgitas sekretäriat härra Flanaganile, sada üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud sada üksteist poolt, vastu võetud. muudatus. muudatus kolm poolt, vastu võetud. muudatus sada kolmteist poolt, vastu võetud. muudatus neli poolt, vastu võetud muudatus viis poolt, vastu võetud. nüüd muudatus sada neliteist poolt, vastu, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu, tagasi lükatud muudatus seitse poolt, vastu võetud. muudatus sada seitseteist, sada kaheksateist koos poolt, vastu võetud. kaheksa, tead, soovite kontrollida? sada seitseteist, sada kaheksateist, hääletame koos, nad on ühesugused wykluczyć. Zamykam głosowanie. Hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kaheksa. hääled Castrolt poolt. vastu võetud. sada kakskümmend neli poolt. vastu võetud. sada kakskümmend kolm poolt. vastu tagasi lükatud. nüüd sada kakskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kakskümmend kuus, seda hääletame hiljem, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatus sada kolmkümmend üks, eks ole? jah, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks poolt vastu võetud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt sada kolmkümmend kuus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja muudatus üheksa e, poolt vastu võetud. järgmised ühesugused poolt, vastu, tagasi lükatud nüüd. sada nelikümmend seitse ja sada nelikümmend viis poolt, vastu võetud. ja nüüd sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu võetud siin on plokis hääletamine poolt, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu võetud. vabandust, üks hetk. kaks, üks, kaks poolt. kakssada kaksteist poolt, vastu hääletame elektrooniliselt seda, sest ma hakkasin kõhklema, nii et kakssada kaksteist. hääletus on alanud, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. <clears throat> sada kaheksakümmend üks, tagasi võetud kompromiss üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kaks. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss neli, Zamykam głosowanie. Hääletus on lõppenud. Vastu võetud. Kompromiss 5. Hääletus on alanud. Zamykam głosowanie. Hääletus on lõppenud. Vastu võetud. 213 nüüd. Poolt vastu võetud. kas te soovite seda kontrollida? kontrollime elektrooniliselt. kakssada kolmteist hääletus on alanud. ja ütlesin, et vastu võetud. hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd kakssada neliteist. poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada seitseteist, kakssada kaheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada üheksateist poolt, vastu võetud. kakssada kakskümmend poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, kakssada kakskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üks poolt, vastu tagasi lükatud. muudatus kakskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud. kas te soovite seda kontrollida? olgu nii. kakskümmend neli hääletus on alanud. mina ütlesin, et ta on vastu võetud hääletus on lõppenud. ma ütlesin, et see on vastu võetud. muudatus. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend neli poolt, vastu kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kakssada kakskümmend viis. vabandust. kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatus kaks, kaks, üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kolm, kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt, kaks, kolm, üks. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaks, kolm, kaks, kaks, kolm, kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. viis, kakskümmend viis poolt, vastu võetud. kaks, kolm, neli poolt, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu võetud nüüd muudatus kolmkümmend üheksa, kaks kolm üheksa poolt, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu võetud kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. viis proua Kalnietelt plokis poolt, vastu võetud. kakssada nelikümmend kaks poolt, vastu võetud kolmkümmend kolm ja järgnevad poolt, vastu võetud. kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend neli poolt, vastu võetud. kolmkümmend neli, ei seda mitte kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu võetud. kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kaheksa ja kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend poolt. kas soovite kontrollida? siis kontrollime kakssada viiskümmend kaheksa, kakssada viiskümmend üheksa. kontrollime seda elektrooniliselt ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud kakssada kuuskümmend poolt, vastu võetud kolmsada kaheksakümmend üks, kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu võetud. kaks kuus kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks kuus kolm, viis, vabandust, kaks kuus viis. ja selleks siis ütleb esimees. kolmkümmend viis poolt, vastu võetud. kakssada kuuskümmend neli langeb ära kolmkümmend kuus poolt, vastu võetud. kaks, kuus, kuus poolt, vastu võetud. ku-, vastu kuuskümmend seitse, ei kontrollime kah, kaks, kuus, kakssada kuuskümmend kuut. hääletus on alanud. Zamykam głosowanie hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. kas kontrollime elektrooniliselt, see on tagasi lükatud. see on samasugune kakssada kuus, nagu kakssada kuuskümmend kuus, kui soovite, siis kontrollime üle, aga see lükati tagasi. nelisada kuus poolt, vastu tagasi lükatud. muudatus. no kontrollime. kontrollime nelisada kuut. Otwieram głosowanie. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud nelisada viis poolt vastu võetud. nelisada seitse poolt, vastu võetud. nüüd kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu võetud. nüüd kakssada seitsekümmend neli. kaks, kakssada seitsekümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. soovite kontrollida kakssada seitsekümmend seitset? hääletus on alanud kakssada seitsekümmend seitse härra Tess, palun. härra esimees, mu kolleegid juhtisid tähelepanu sellele, et äh, äh, hääletustulemus äh, äh, muudatusettepaneku kakssada kuuskümmend seitse puhul ei olnud selge, et kas me saaksime seda palun elektrooniliselt äh, korrata? było głosowane 266 elektronicznie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 Od, wracamy do głosowania nad poprawką dwieście sześćdziesiąt siedem kaks kuus seitset hääletame hääletus on alanud kaks kuus seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja nüüd hääletame kolmkümmend kaheksat poolt vastu võetud. kakssada seitsekümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. nüüd kompromiss seitse, hääletus on alanud. muudatus, kompromiss muudatus seitse. hääletus on lõppenud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 poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu võetud kontrollime kakssada üheksakümmend seitset hääletus on alanud. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. ja ühe häälekesega vastu võetud. kakssada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu minu meelest on see vastu võetud sama häälte enamusega, aga kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmsada poolt, vastu võetud kolmsada kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime kolmsada kolme, kolm null kolm. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada neli poolt vastu võetud. kolmsada viis, kolmsada kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmsada seitse poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, kolmsada seitse hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kolmsada kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt vastu võetud. kolmsada üksteist poolt vastu tagasi lükatud. muudatus nelikümmend kolm ja kolmsada kümme poolt vastu võetud. nelikümmend neli, kolmsada kaksteist poolt vastu võetud kolmsada kolmteist poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu võetud. kolmsada neliteist poolt, vastu võetud. kolmsada kuusteist poolt, vastu kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend seitse poolt, vastu võetud nelisada neli poolt, vastu, vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, vastu võetud. kolmsada seitseteist poolt, vastu. kontrollime, kolmsada seitseteist, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. Zamykam głosowanie. Hääletus on lõppenud. Tagasi lükatud kolmsada kaheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmsada üheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt kolmsada üheksateist poolt. Äh, Zamykam głosowanie. Hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend üheksa poolt vastu võetud viiskümmend poolt, vastu võetud kolmsada kakskümmend poolt, vastu võetud kolmsada kakskümmend üks poolt, vastu võetud kolm kaks kaks poolt, vastu võetud kolmsada kakskümmend kolm poolt, vastu võetud kolm kaks neli poolt, vastu, tagasi lükatud viiskümmend üks poolt, vastu võetud. nüüd kolmsada kakskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu võetud, kolmsada nelikümmend kuus poolt, vastu võetud, kolmsada kakskümmend kaheksa, ei soovite kontrollida kolmesada, kolmsada nelikümmend kuut ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. aitäh, et tahtsite kontrollida, nüüd järgmisena kakskümmend seitse poolt, vastu. kontrollime kolmsada kakskümmend seitset. härra Jaari muudatusettepanek on see. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend neli poolt, vastu võetud. kompromiss kaheksa. hääletus on alanud, hääletagem. hääletus on lõppenud vastu võetud, nüüd muudatud kompromiss üheksa. kompromiss üheksa hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmsada üheksakümmend üks. kolmsada üheksakümmend üks. poolt. vastu võetud. nüüd muudatus eh, kolmsada üheksakümmend neli, eh, kolmsada üheksakümmend neli poolt, vastu võetud. kolmsada üheksakümmend üks võeti vastu, seega me hääletame nüüd kolmsada üheksakümmend nelja see on vastu võetud. nüüd lähme edasi. kolmsada üheksakümmend üheksa, kolmsada üheksakümmend üheksa poolt, vastu võetud. nelisada kolm poolt, see on tagasi võetud, vabandust. viiskümmend viis poolt, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt vastu võetud. Ratcher. kas te soovite midagi öelda? kõik on korras. ma ei saa aru, miks kolm null üheksa, kolm üheksa, seitse, miks ei ole? kolmsada üheksateist ja kolmsada üheksakümmend ja kolmsada üheksakümmend kaheksa, et seal ei ole mingit märkust, et äh, nad, äh, et neid ei tuleks hääletada, et miks me siis neid ei hääleta. Need on kaks minu äh, muudatusettepanekut. Nei-, siin ei ole mingit märkust, et neid ei tuleks hääletada, neid tuleb järelikult hääletada. vabandage, proua. meie sekretäriaat ütleb pärast seda, kui me hääletame kolmsada üheksakümmend üks, ühte, kui see on vastu võetud, siis lähme kolmesaja üheksakümne neljali juurde. et muudatu-, et natukene lihtsamaks muuta seda hääletusnimekirja. nüüd nelisada kaks poolt nelisada kaks, suur tänu, vastu võetud. kompromiss kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja nüüd eh, nelisada kuuskümmend kaheksa aga enne tuleb hääletada nelisada kakskümmend kaheksat. vastu võetud. ja nüüd elektrooniliselt nelisada kakskümmend kaheksa. Zamykam głosowanie nad poprawką. Hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nüüd nelisada viiskümmend kolm, nelisada viiskümmend kolm. vastu võetud. järgmine nelisada kolmkümmend kuus või ei nelisada kuuskümmend kaheksa nelisada kuuskümmend kaheksa poolt, poolt. vastu võetud. nüüd nelisada kuuskümmend kaheksa, neli, kuus, kaheksa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 tagasi lükatud. nüüd kompromiss. üksteist hääletus on alanud. üks hetk, palun. üks hääl ees või taga, see ei olnud oluline viimase hääletuse juures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 Zamykam głosowanie. Hääletus on lõppenud. ja nüüd kompromiss kolmteist. nelja, pärast neljateist tuleb kolmteist, ma ei saa küll aru. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ning nüüd muudatus. ma ei tea, kas ma nüüd leian selle üles, ütleb esimees. kui sa leiad mingeid. Czterysta pięćdziesiąt osiem. Kto jest za poprawką czterysta pięćdziesiąt osiem? nelisada viiskümmend kaheksa poolt, vastu. ja nüüd seitsekümmend neli. poolt, vastu võetud neli üheksa kolm. jah, see, see oli nelisada üheksakümmend kolm poolt, vastu võetud. nelisada kuuskümmend viis poolt, vastu võetud. nelisada kuuskümmend viis siis. no kontrollime. nelisada kuuskümmend viis hääletus on alanud Zamykam głosowanie. Hääletus on lõppenud. Odrzucona poprawka 462. 462. 462 poolt. Vastu võetud. Nüüd. nelisada seitsekümmend neli ja nelisada seitsekümmend üheksa, mis on ühesugused poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu võetud. kompromiss viisteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd muudatus kaheksakümmend kaheksa. ei. viissada üks, enne seda viissada üks poolt. vastu. vastu võetud. muudatus kaheksakümmend kaheksa poolt. vastu võetud. kompromiss kaksteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nüüd kompromiss kuusteist. hääletus on alanud. hääletus on alanud, kordab esimees Przechodzimy do poprawki przyjętej. Poprawka 93 za. 93 poolt. Poolt. Vastu võetud. 94 poolt. kontrollime üheksakümmend kolme. ma ei tea, miks, aga no kontrollime, hääletus on alanud Zamykam głosowanie. Hääletus on lõppenud. Sorry, madam. Sorry, madam. vabandage, kahju küll, proua. vastu võetud. ja nüüd hääletame. üheksakümmend neli, vastu võetud. viissada kolm, poolt, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt härra Kabutus on teie muudatusettepanek poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu võetud. nii, daamid ja härrad, nüüd hääletame kogu arvamust muudetud kujul. ja hääletame elektrooniliselt, nimeline hääletus, hääletus on alanud Głosujemy. palun hääletage. hääletus on lõppenud. härra De Castro, palju õnne. Te teete lausa tulemusest pilti, nii et aitäh härradele raportööridele ning nüüd härra Dess soovib äh, sõna, ei, härra De Castro saab sõna. suur tänu teile, esimees ma sooviksin tänada kõiki kolleege. ära on tehtud tohutu suur töö ning see lõpphääletus näitab, et meie komisjon on kokkuvõttes üsnagi ühtne, arvas, et tegemist on olulise eh, määrusega, ilmselt ka ainukese eh, õigusaktiga, eh, mis tõeliselt vastu võetakse selle parlamendi koosseisu väites, loodetavasti kolmepoolsed läbirääkimised lähevad hästi, kui mitte kõik siis suurosa nendest arvamustest, mille täna vastu võtsime, pannakse tulevasse õigusakti ka sisse. suur aitäh teile, tänan kõiki kolleege. E, suur aitäh, suur tänu. ja ma ei ole veel, e, töö pole veel lõppenud soovime saada endale kokkuvõtet. peame sel teemal veel rääkima. on hea, kui töö on hästi tehtud ja kui saame kompro-, kommentaarid, kui saame teada, mida vastu võetakse, kus, mis komisjonis midagi tehakse ja kui toimuvad komisjoni koosolekud, siis oleks hea vähemalt teada, mida äh, meie põllumajanduskomisjon asjast arvab. suur aitäh teile ja härra Tess soovis samuti sõna võtta. Teie olete nõus, härra Tess? sellised kokkuvõtted, kolm-neli-viis lehekülge, pikad, et äh, nagu mina ütlesin oma valijatele, et äh, see oleks hea kõikide jaoks. nii suur aitäh, tänan kõik autorid ja nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. päevakorrapunkt number üheksa ja see puudutab siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kolmkümmend. härra Caputo on raportöör, annan talle nüüd sõna, palun suur tänu teile. ka mina sooviksin tänada kõiki variraportööre selle töö eest. tegemist oli keerulise raportiga, üsnagi äh, tehnilise raportiga, seisukohad olid fraktsioonides väga erinevad ning ma loodan, et äh, hääletuse tulemusena saame endale sellise Ähm, äh, tulemuse, mis meie põllumajandussektorit ka tõeliselt aitaks. suur tänu. see on nüüd keeruline teema ja tekitab lahkarvamusi ka fraktsioonides endis. üritatakse kaitsta põllumeeste huve ning kui äh, soovid, nõus olete, siis hääletame kuuskümmend nelja poolt, vastu, ei vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu võetud, no kontrollime elektrooniliselt, kontrollime elektrooniliselt dlaczego ja mam albert na plus? siis mul on siin pluss pandud. mul on siin hääletusnimekirjas vist viga. no kena. hääletus on lõppenud. härra Kaputo veel tänab teid vabandust, mul oli siin viga ja hääletasin valesti, aga tulemus on selline, nagu ta on, kuuskümmend viis poolt ja vastu. tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. nüüd kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatus seitsekümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu võetud seitse, viis poolt, vastu. tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, <clears throat> vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa, soovite kontrollida, kontrollime. <clears throat> seitsekümmend seitse, hääletus on alanud Zamykam głosowanie. Hääletus on lõppenud. Odrzucona. Tagasi lükatud. Nüüd lähme 78 juurde poolt, vastu, tagasi lükatud. 79 poolt, vastu, tagasi lükatud. 80, 81 poolt vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu võetud. kaheksakümmend seitse, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. kaheksakümmend üheksa, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. poprawka pięć. tagasi lükatud ja viis poolt, vastu võetud üheksakümmend poolt. vabandust. üheksakümmend üks, teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kuus. hääletus on alanud. Zamykam głosowanie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 kontrollime üheksakümmend kaheksat, no kontrollime üheksakümmend kaheksat, hääletus on alanud, üheksakümmend kaheksat hääletame. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus üheksakümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatus sada. proua Neuchel kas te palun võiksite lasta muudatusettepanekut viis äh, kontrollida? minu tähelepanu just juhiti sellele, muudatusettepanek viis, et selle tulemus ei olnud selge. okei okay., otwieram na prośbę pani poseł Neutschel. no kontrollime, kuna proua Neutschel seda soovib, muudatusettepanekut viis ja hääletus on alanud. okei, zamykam. hääletus on lõppenud. Przyjęta. I tak było. Vastu võetud. Części 91. No, then it's okay, we can go. Uh, Ale nie, okej. Okay, yeah. It was okay. Now Poprawka 90, poprawka 100. Poprawka 100. ja sada, muudatus sada poolt. vastu. vastu võetud. kontrollime sadat. sada. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. E, tagasi lükatud, sada üks poolt, vastu. minu meelest tulemus on sama. tagasi lükatud. kontrollime siis sada ühte. sada üks hääletus on ka lõppenud. tagasi lükatud. sada kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu tagasi lükatud. muudatus seitse ja sada viis poolt, vastu võetud. sada kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. soo-, soo-, soovite kontrollida sada seitset, hääletus on alanud kontrollime. hääletus on lõppenud. przyjęta. Przechodzimy do poprawki. vastu võetud. kaheksa ja sada kaheksa. poolt. vastu võetud. sada üheksa poolt vastu, tagasi lükatud. nüüd sada kümme poolt, vastu, vastu võetud. muudatus üheksa poolt vastu võetud kümme, poolt, vastu võetud, üksteist poolt, vastu võetud. kompromiss seitse, hääletus on alanud, hääletus on alanud. nad kompromissem siedem, zamykam głosowanie. hääletus on lõppenud. Przyjęty. vastu võetud sada seitseteist poolt vastu võetud sada kaheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud. ja nüüd kaksteist poolt, kaksteist poolt, vastu võetud sada kakskümmend kaks poolt. vastu võetud. kolmteist poolt. vastu, vastu võetud. kontrollime, kolmteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatus neliteist poolt, vastu tagasi lükatud. muudatus viisteist poolt. vastu võetud. kuusteist poolt. vastu võetud. kas te soovite kontrollida kuuteteist? hääletus on alanud. Zamykam głosowanie nad poprawką 16. Hääletus on lõppenud tagasi lükatud. seitseteist, seitseteist poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksateist. ei, üks poolt, vastu võetud. kompromiss üks hääletus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 kompromiss kaks, hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd muudatus kakskümmend kuus, poolt ja vastu. tagasi lükatud, kontrollime. kakskümmend kuus, kontrollime elektrooniliselt. Zamykam głosowanie. tagasi lükatud. kakskümmend seitse. kakskümmend kaheksa, vabandust. poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, poolt, vastu kontrollime elektrooniliselt. muudatus kakskümmend üheksa. Otwieram głosowanie nad poprawką 29. Otwieram głosowanie. Hääletus on alanud. Hääletus on lõppenud. Tagasi lükatud kolmkümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime, kolmkümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. przyjęta. Poprawka 30. vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu võetud. kolmkümmend neli kes on poolt, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu võetud. kolmkümmend üheksa. teise jah, kes on poolt? kolmkümmend üheksa. vastu kontrollime. hääletame kolmkümmend üheksa, hääletus kestab. Vessi ja Jari muudatusettepanek, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolm. kes on poolt? vastu võetud nelikümmend kes on poolt? nelikümmend üks. Laenan Kanel, kes on poolt? vastu. kontrollime. nelikümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, nelikümmend kaks. Kaasi, kes on poolt? vastu võetud. kompromiss kolm. hääletame kompromissi kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nelikümmend kuus. Köstinger nelikümmend üheksa. nüüd hääletame poolt vastu. kontrollime, nelikümmend üheksa hääletus on alanud. palun hääletada, nelikümmend üheksa, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss neli, hääletus on alanud kompromiss neli. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis, McCarthy, kes on, McCarthy, kes on poolt, tagasi lükatud. viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud viiskümmend seitse on tagasi lükatud. viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss viis. hääletus on alanud hääletus on lõppenud see on vastu võetud. see oli siis kompromiss viis. ja läheme nüüd kuuekümne teise muudatusettepaneku juurde, kes on poolt, vastu, vastu võetud. daamid ja härrad, hääletame nüüd arvamuse projekti tervikuna muudetud kujul. hääletus on alanud, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud ja hääletus on lõppenud vastu võetud. õnnitlused härra Kaputale, kas soovid sõna? sooviksin tänada kõiki ja eh, loodetavasti ka järgmisel hääletusel läheb sama hästi. suur tänu. nagu ma enne juba ütlesin, oleks eh, hea, kui valmistaksite meile mõningad kommentaarid ette. paar-kolm lehekülge et äh, seda kõike üle vaadata ja võime seda väga hästi oma töös ka tulevikus ära kasutada. suur aitäh teile, härra Caputo, tuhat tänu ja lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on ka hääletus. ja sõna ja selle autor on Ricardo Sarasandus, ühtekuuluvuse ja arengu edendamine Euroopa Liidu äärepoolsemates piirkondades te soovite sõna kindlasti, palun. Eh, suur tänu. ma ei uskunudki, et ma saan kõneaega, aga suur tänu. see on tõepoolest oluline eh, artikkel Euroopa Liidu toimimise lepingus. selle eesmärgiks on edendada arengut eh, äärepoolsemates piirkondades. tegemist on arvamuse projektiga raport koostatakse Regi komisjonis. tahaksin tänada sekretäriaati äh,, härra Gonzalot, tänan oma äh, sekretäriaati ühtlasi toetuse ja panuse eest. tänan ka erinevaid komisjoni liikmeid. tänan variraportööre, kes on olnud suureks abiks. suur aitäh teile, hakkame siis hääletama alustagem muudatus. muudatus, äh, teil on seitse muudatus, härra Tomtan, kas te soovite neid korraga hääletada, kas tohime neid, neid korraga hääletada, härra Tomtan? jah, siis hääletame. ei taha? jah või ei? mõnelt poolt öeldakse mulle ei, no siis peame ükshaaval hääletama, mis seal ikka, üks poolt vastu, teine poolt, vastu võetud, kolmas poolt, vastu võetud, neli poolt, vastu võetud, viis poolt, vastu võetud, kuus poolt, vastu võetud, seitse poolt, vastu võetud muudatus kümme poolt, vastu võetud kaheksa. kaheksa poolt, vastu, vastu võetud üksteist poolt, vastu kontrollime. kolmeteist, vabandust, ühteteist. ühteteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. no ma ütlesin, vastu võetud. poprawka trzynaście kolmteist poolt, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, vastu võetud, kuusteist kontrollime viiteist. proovib Assali otselam głosowania poprawku piętnaście. viisteist, sest saal tahtis seda, palun. hääletus on lõppenud vastu võetud kuusteist poolt. vastu võetud seitseteist poolt. tõstke kätt, palun. vastu võetud. eriti koordinaatorid, tõstke korralikult kätt, palun. üheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu võetud kakskümmend üks langeb ära, nüüd kompromiss A. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kolm poolt. vastu võetud kakskümmend neli poolt. vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu võetud. kompromiss B, hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss C nüüd. hääletus äh, on alanud Zamekam głosowanie. hääletus on lõppenud. ja nüüd kompromiss D. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kompromiss został przyjęty. Przechodzimy do kompromisu E. vastu võetud kompromissi E hääletus on alanud. Zamykam, zamykam, zamykam. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, vastu võetud viiskümmend poolt, vastu tagasi lükatud. viiskümmend kaks poolt. vastu võetud viiskümmend kolm poolt. vastu. tagasi lükatud viiskümmend neli poolt. vastu võetud viiskümmend viis poolt. vastu. tagasi lükatud viiskümmend kuus poolt. see langeb ära. nii, väga hea nüüd. viiskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt vastu võetud. ja nüüd hääletame ähm, projekti muudetud kujul. hääletus on alanud. Zamykam, zamykam. Hääletus on lõppenud. ja tulemus on käes. vastu võetud ja Regionaalarengu Komisjon jätkab oma tööd ja hääletame juulikuu täiskogul. Trabalho todos e eh, realçar de facto a importância do programa POSEI para a região. Tänu, tahaksin tänada kõiki. See on oluline samm Euroopa Liidu äärepoolsemate piirkondade jaoks. Sellel on positiivne mõju maaelu arengule nendes piirkondades. Suur tänu! me äh, następny punkt. Äh, suur aitäh ja lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde. see pidi algama kell üksteist, aga alustame juba viie minuti pärast, sest eksperdid on kohal, viis minutit pausi ja nii saame lõpetada pisut varem, sest eksperdid on ju kohal. viis minutit ja siis alustame järgmise päevakorrapunktiga. Musik.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

no Proszę Państwa, będziemy jednak zatrzymać. Jätkame oma tegevust. Paus oli pikem, kui me oleks ette arvanud. 15 minutit tervelt pikk. Ja loodan, et te, daamid ja härrad, saadikud, jõuaks saali ka lõpuks tagasi, et kuulata, mida räägivad meile meie eksperdid ning äh, alustagem äh, uuringu tutvustamist. meie tellisime selle uuringu ja selle pealkiri on Euroopa Liidu põllumajandusvaldkonna poliitiline toetus tootlikkusele ja jätkusuutlikkusele. miks soovime saada rohkem teada jätkusuutliku põllumajanduse arengu, arengu kohta, selle autorid äh, on äh, majandus, äh, majandus, põllu ja põllumajanduse arengu instituut Itaaliast. osalesid ka Hollandi esindajad ning ka üks Saksa Leibnizi keskus see uuring tellisime eh, poliitika osakonnalt B ja loomulikult soovime tänada neid selle eest, sest nad valmistavad ette paljusid uuringuid ja töödokumente. see on äärmiselt oluline teadusuuringute eesmärk on vaadata, millised tendentsid äh, mõjutavad eriti tootlikkust ja seda, mis puudutab tootmistõhusust, äh, seda, kuidas me saaksime tegutseda tootlikumalt erinevates tootmisfaasides. teame, milline on äh, jätkusuutlik intensiivistamine ja ka siin äh, valmistatakse ette äh, normatiivset äh, norm-, normeerivat ettepanekut ja samuti soovime me kõik ju, et meie põllumajandus oleks jätkusuutlik, mõjutaks kliimat võimalikult vähe ning seega äh, väljakutsed on suured. tervitan äh, meie eksperte äh, Anna-Liisa Zedza ja Roberto Henget. teadu-, Majandus- ja Põllumajandusteaduste Uuringu Instituudist Itaaliast, arvan, et kõige mõistlikum äh, oleks anda neile kohe sõna ja pärast seda, kui nemad sõna saavad, alustame ka aruteluga ja anname sõna saadikutele. Teil on palun kakskümmend minutit sissejuhatuse tegemiseks vaja, võite selle omavahel äh, jaotada kaheks osaks. vaadake ise, kuidas see kakskümmend minutit omavahel jaotate. nii et Teil on sõna, palun. Grazie presidente, sarò solamente io. tänan, härra esimees. esitluse teen mina. kuigi me tegime töö koos äh, Roberto Henkega, aga tema siis vastab pigem küsimustele hiljem esiteks tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja Põllumajanduskomisjoni selle uuringu tellimise eest ja võimaluse eest seda teile täna tutvustada. Äh, seletaksin kõigepealt meie esitluse struktuuri, kõigepealt räägiksin äh, meie uuringu eesmärgist, seejärel peamistest äh, järeldustest, millised on peamised trendid, totaalse faktoripõhise tootlikkuse osas ning jätkusuutliku tootmise osas. ja siis me hindame praeguseid äh, poliitikainstrumente ja mitte ainult seda, ning siis vaatame mõningaid äh, juhtumi uuringuid, äh, kus on tegemist jätkusuutliku intensiivistamisega ning lõpuks siis mõned poliitikaalased soovitused. nagu te ütlesite, härra esimees, meie eesmärgiks on uurida faktoripõhiselt ja ressursipõhiselt tootlikkust ja arutada seda, kuidas poliitika saab mõjutada rohelist kasvu põllumajanduses. just faktoritele oleme me keskendunud. üks meie eeldusi oli, et mitte ainult ühine põllumajanduspoliitika, vaid terve rida strukturaalseid tegureid, riiklikud ja Euroopa Liidu poliitikad omavad mõju tootlikkusele ja jätkusuutlikkusele põllumajanduses. me kasutasime tootlikkuse analüüsi raamistikku. tootlikkus ja toodang sõltub erinevatest faktoritest, milleks on siis laiemalt äh, saagikuse kasv ja pindala kasv, nii et äh, suurendada saab tootmist äh, tänu kas tehnika arengule, äh, korralduslikele muutustele, sisenditele, ehk siis meil on tehniline progress, on intensiivistamine. ja see jaotus siin on väga huvipakkuv sest tegelikult need kolm olulist faktorit on seotud erinevate poliitikatega. esiteks äh, teadusuuringud, teiseks äh, konkurentsivõime ja hinnad, hindadest ja konkurentsivõimest me siinkohal ei räägi, kuigi on üsna selge, et need etendavad olulist äh, rolli põllumajanduse dünaamikas. täna ma sellest ei räägi, aga tegelikult äh, see sinine joon näitab siin praegu äh, üldise toodangu kasvu. ehk siis see on pidevalt tõusnud, kuid äh, tegelikult aastate jooksul langenud. see kahanemine siin kui me vaatame lilla, lilla värviga toodud äh, tulpasid, mis on siis toodang hektari kohta, samal ajal on üldine tootlikkuse raamistik äh, tõusnud. see on siis äh, sinine osa. ja punane osa on siis pindala muudatus on tulnud just kasutatud pindala suurenemisest. see juhtus kolme esimese aastakümne jooksul ja seda kujutab siin roheline värv. kui me nüüd aga jälgime, mis on juhtunud liikmesriikides gruppide kaupa, siis tulemused on väga huvitavad. järgmine tabel näitab Euroopa Liidu keskmist, mis tegelikult ei sest tegelikult meil on olukord päris erinev liikmesriigiti, siis järgmisel, järgmisel graafikul oleme, näemegi, mis on juhtunud Euroopas erinevates geograafilistes piirkondades. meil on siin Põhja-Euroopa, Lõuna-Euroopa. Ida-Euroopa, hiljuti liitunud riigid kui te vaatate põhja poole, siis toodang on kasvanud ja seda toetab just tootlikkuse tõus, aga Lõuna-Euroopas on toodangu kasv olnud negatiivne to. ja toot- ja tumedaim värv näitab äh, tootlikkust ja selle seost innovatsiooniga. sellest aga ei, ei ole piisanud selleks, et tasakaalustada Äh, maakasutuse vähenemist. oranž värv näitab siin äh, sisendeid hektari kohta. Ida-Euroopas on siin trend negatiivne tootmise osas, sest äh, pindala vähenemine, seda ei ole tasakaalustanud tootlikkuse kasv oma uuringus oleme kõik selle teatud muutujatega üritanud ühendada. Need äh, siis keskenduvad ressursside põhisele tootlikkusele selleks, et mõista, äh, millised on trendid seoses jätkusuutlikkusega ning oleme ka uurinud struktuuripoliitika põhiseid äh, muutujaid ja ma selgitan seda nüüd üksikasjalikumalt. see graafik siin on üsna keerukas on põllumajandustoodangu kasv ja keskkond, kesk-, kasvuhoonegaaside äh, heitmed, äh, süsiniku tootlikkuse kasv aastatel kaks tuhat kaks, kaks tuhat kolmteist, riigid üleval paremal pool nurgas nagu Holland, Poola, Taani, Bulgaaria on need liikmesriigid, kus tootmine on kasvanud, kuid äh, samal ajal kasvuhoonegaaside heitmed on kahanenud. Need riigid on jätkusuutlikult intensiivistanud, kuid äh, teisel pool vastasküljel, siis vasakul üleval on Itaalia, Ungari, Tšehhi Vabariik ja Rootsi. siin ühikupõhised heitmed on kahanenud, kuid samas on kahanenud tootmine, seega tootlikkus ja jätkusuutlikkus on tegelikult öö, äh, omavahel siin öö, äh, vahetuses. see graafik annab äh, täieliku kasvuhoonegaaside põhise tootlikkuse ülevaate. lähtepunkt äh, on väga erinev siin riigiti. järgmine graafik siin meil on äh, tootlikkus ja tootmine ja selle seos lämmastiku intensiivsusega. vasakul all on siin eeskujulik äh, Holland, Taani, Saksamaa. Nemad on olukorras, kus toodang on kasvanud ja lämmastik hektari kohta on kahanenud. seega jätkusuutlikkus äh, on tõusnud Austria, Bulgaaria ja Poola, aga siin on toodang kasvanud, kuid ei, kuid äh, lämmastiku intensiivsus on hoopis kasvanud ja mitte kahanenud. siin on meil äh, lämmastiku üleka-, ülejääk hektari kohta keskmine aastatel kaks tuhat kaks, kaks tuhat, kaks tuhat neli ja siis kaks tuhat neli kuni kaks tuhat neliteist. nii et need üldised tasemed jällegi on väga kõikuvad, sest nad peegeldavad erinevaid olukordi liikmesriikides. meie eesmärgiks, nagu ma ütlesin, oli tootlikkuse jätkusuutlikkuse trende omavahel siduda muutujatega, mis äh, peegeldavad äh, poliitikaid või põllumajanduse struktuurseid tunnuseid teadus, kulutused teadusuuringutele põllumajanduses on üks absoluutväärtuses. siseriiklikud kulutused teadusuuringutele mõningas riigis, riikides on need kahanenud, Portugalis, Taanis näiteks, teistes riikides on need kulutused tõusnud, eriti Ida-Euroopa riikides ja Rootsis meil on siin aga kaks erinevat värvi. üks on kulutatud e-, euro iga elaniku kohta ja teine on äh, osa kogu kulutustest ja pilt on äh, erinev Euroopa Liidu lõikes. nüüd roheliste patentide arv näit-, on kasvanud viimasel aastakümnel eriti seoses veekasutusega ja jäätmekäitlusega. teadus- ja arendustegevuse maksustamine on väga erinev liikmesriigiti. mõnedes riikides on maksusüsteemid, mis edendavad teadus- ja arendustegevust ja on äh, VKE-dele toetused innovatsioonile, see käib Hollandi ja Ühendkuningriigi kohta. Prantsusmaal ja Hollandis antakse toetust noor põllumeestele ja idufirmadele. ja turuinstrumendid, keskkonnainstrumendid on järgmine graafik, keskkonnamaksud ja nende suhe SKT-sse. Äh, põllumajandus seda väga palju ei kasutata, sest päris keeruline on öelda, kus on tegelikult reostuse allikas ja sellepärast on seda vahendit raske rakendada ja toimub ka arutelu terrel te,, te, sellel teemal. mis puudutab üheksakümne üheksanda aasta õigus, õigusakti. ainult vähesed äh, riigid on tegelikult asjakohased meetmed kasutusele võtnud. mõnedes riikides on reguleerivaid meetmeid kasutatud, mis on mitteturulise iseloomuga. kuid olukord riigiti on jällegi erinev on, Prantsusmaal näiteks on Grenelli seadus, Origin Green programm Iirimaal ja Taani rohelise kasvu strateegia Nende õigusaktide peamiseks eesmärgiks on, on, on reguleerida seda, kuidas kasutatakse põllumaad. Hollandis on samuti meetmeid äh, väetiste kasutuse kohta. on teisigi muutujaid, nagu näiteks põllumeeste vanus, nende haridustase ja seegi varieerub riigiti. sel, siin ei ole võib-olla väga hästi näha, aga see tabel on meie uuringus olemas. kõiki neid andmeid koos vaadates näeme me, et on suured erinevused teadus- ja arendustegevuse, koolituse, põlvkondade uuenemise kõikide nende nähtuste osas ja need on olulisteks liikuma panevateks jõududeks tegelikult, on üks äh, grupp äh, Holland, Taani ja Saksamaa. siin on positiivset trendi näha toodangu kasvu osas. kuna tootlikkus on kasvanud, samas on nad vähendanud äh, kasvuhoonegaaside heitmeid ja lämmastikku hektari kohta ning need riiklikud stiimulid, liikuma panevas jõud, mis on tegelikult selle põhjuseks, on tegelikult kulutused teadusuuringutele, toetus noortele põllumeestele. võime rääkida ka sisendi maksustamisest, mis võib kahjustada keskkonda. on teine riikide rühm, mis puudutab siis lõuna Euroopa riike, Ida-Euroopa riike. tootlikkus on kasvanud, kuid mitte piisavalt. ja see ei ole suutnud tasakaalustada pinna vähenemist. ja nüüd mõningad järeldused meie poolt ja peamise, mis on siis meie peamise, peamised tulemused. mõned liikmesriigid on olnud edukad, on liikunud äh, jätkusuutliku intensiivistamise suunas. on terve poliitikate hulk, mis on seotud ühise põllumajanduspoliitikaga ja neil on selge mõju nendele trendidele. Euroopa Liit Liidu ja siseriiklike poliitikate äh, kokkusobivus on siin oluliseks faktoriks, äh, mis puudutab rohelise kasvu strateegiaid. ja lähe-, vaatame ka ühist põllumajanduspoliitikat. Äh, kui me vaatame teatud instrumente, üldise põllumajanduspoliitika reform, jätkusuutlik tootmine on oluline instrument ja Euroopa innovatsioonipartnerlus on samuti oluline instrument. järgmine graafik, kasutasime siin samu andmeid kui, kui eelmiste graafikute puhul. üleval on meil siis aastane kasv, toodangu kasv ja allpool on erinevad muutujad mis on siis äh, tootlikkuse raamistik, äh, la-, maakasutus, äh, tootlikkus, kasvuhoonete gaasid, kasvuhoonegaaside heitmed. toodangu kasv on olnud stabiilne, kuid näeme, et on tekkinud teatud erinevused konkreetsemate keskkonnamõjurite osas nagu heitmed. siin me saame öelda, et edukas ÜPP reform on suurendanud, ei ole suurendanud toodangut jätkusuutlikul moel, on suurendanud toodangut jätkusuutlikul moel me näeme siin, tegemist on ter-, terviknäitajatega, kuid põhja pool me näeme, et, äh, et toodang on jäänud üsna stabiilseks. lõunas tegelikult on kolm erinevat perioodi siin näha. üks on siis MacSharist kuni Fischleri reformini. sisendid ja maakasutus pole eriti muutunud, aga pärast Fischleri reformi on maakasutus olnud stabiilne ja tootlikkus on samuti stabiilselt kasvanud. ning pisut on vähenenud põllumajandustoodang. pärast health checki on, on äh, sisendid tõusnud ja süsiniku tootlikkus samuti. Need trendid tekitavad pisut segadust Ida-Euroopa puhul. me oleme siin näinud nihet äh, suunas, mida me nimetaksime win-win instrumendid, need äh, toetavad tootlikkust ja jätkusuutlikkust samaaegselt. mis puudutab nüüd äh, jätkusuutliku tootmist. meil oli juhtumipõhine uuring selles osas, see on ju ühise põllumajanduspoliitika üks äh, eesmärk ja si-, ja kasutada saab erinevaid instrumente, et äh, seda eesmärki täita. me analüüsisime siseriiklikke strateegiaid äh, puu- ja juurvilja tootmise osas Itaalias puu- ja juurviljastrateegia üldine eesmärk oli tõsta tootjate organisatsioonide turujõudu. selleks, et tõsta tootlikku majanduslikku, toodangu majanduslikku jätkusuutlikkust, kasutasime andmeid, mida me saime järelevalvest. ja selge on, et see instrument on tõepoolest kohane selleks, et täita tootlikkuse ja jätkusuutlikkuse eesmärke. meie juhtumiuuring tõestab, et suurem osa investeeringutest äh, on suunatud kvaliteediskeemidele. loodes on see seitsmekümne protsendi toodete puhul nii Eh, abbiamo quindi avuto sia una crescita dell'area che della produzione in ja <clears throat> rääkides väärt-, e, tootmise väärtusest, on osalus kasvanud neli kuni e, neljakordselt, e, mahetootmine, vabatahtlike standardite täitmine ning ka sertifitseerimismeetodid analüüsisime eh, kõik neid punkte, mis võiksid olla nõrgemad ja põhilised soovitused puudutavad endiselt eh, turusuune, turule suunatud ehm, tootmist, toetades innovatsiooni, oma tegevuse rahvusvahelistamist ning ka koolitusmeetmete kasutusele võtmist toota, tootjate ühistutel ning loomulikult on oluline lihtsustada ka eh, administratiiv- ja haldusmenetlusi. lisaks me lisasime siia veel ühe soovituse, mis eh, ei ole otseselt seotud eh, ÜPP-ga, vaid pigem üldpoliitikaga, nimelt tõhustada jõupingutusi, et vähendada ebaõiglasi kaubandustavasid äh, toidu tootmisahelas. ning äh, selles äh, osas oleme, et on teinud järeldused, sarnased järeldused ka kõrgetasemeline töörühm. kes komisjoni ja Euroopa Komisjoni jaoks töötas veel üks vahend, mida olime, mida me jälgisime, äh, oli seotud innovatsiooniga. ning äh, leiame siit äh, väga algfaasi ning näeme lihtsalt, kuidas programmid käinit-, käivitunud on, ilmselt võib öelda seda, et eh, kõik Euroopa riigid on eh, väga positiivselt reageerinud. ja seda näiteks ka kvantitatiivselt. Eh, praegune käivitusfaas näitas mõningaid nõrku punkte nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikide tasandil eelkõige tundub, et jõupingutused ähm, Euroopa Liidu tasandil teadusuuringute innovatsiooni äh, fookusrühmades ei ole piisavat äh, kõlapinda saanud mujal, aga ähm, ei suudetud täita äh, Eh, selliste programmide nõudmisi, mis lähevad regionaalsetest või mis on regiooniülesed või riigiülesed, see puudutab ka eh, teadusuuringute eh, tõhususe kahekordistamist. liikmesriikide koha pealt soovitaksime samuti lihtsustada haldusmenetlusi. teine väga hea mene, mida tuvastasime, on see, et tuleks eh, partnerluses osalemise soovitust põllumeestele, samuti tuleks ka eh, innovatsioon, selliseid innovaatilisi projekte kasutusele võtta, mis oleks kasulikud eh, tead-, teadusuuringute edastamiseks põllumeestele ning kokkuvõtte tehes nüüd rääkides äh, poliitikast, siis äh, võib öelda, et äh, on toimunud muudatused ÜPP-s ja meie raportis ütleme ka seda, et et reformide tulemus ei ole olnud see, mida esialgselt oodati ja seda ka seoses väga paljude eranditega, eh, reeglitest väljajätmisega, mis eh, andsid liikmesriikidele suure paindlikkuse reformi eh, rakendamisel. sellele me viidame ka teistes raportites, mida on Euroopa Parlamendis juba arutatud teiste ekspertide kohalviibimisega samuti pole me kõik liikmesriigid täiel määral ära kasutanud võimalikku välja pakutud äh, paindlikkust, äh, et äh, reformi keskkonna aspekti suurendada. uued instrument, uutel instrumentidel on oma potentsiaal, kuid teatud muudatusi on siiski vaja, ma viitan siin neid instrumente eriti, mis on seotud tootmise tõhustamise või innovatsiooniga. uued instrumendid Eh, on positiivsete tulemitega eh, näiteks eh, täppispõllumajandustehnoloogiate kasutamine, tegemist on oluliste tehnoloogiatega, et jätkusuutlikult tootmist tõhustada. administratiivmenetluse keerulisus võib aga põllumeeste soovi eh, innovatiivsete instrumentide kasutamiseks vähendada. ja ma ei hakka detailselt seda slaidi teile selgitama, sest see on väga keeruline, kuid eh, oleks hea see siiski eh, üle vaadata, me esitas, me ka vaatasime üle jätkusuutliku tootmise intensiivistamise võimalused, mis äh, võivad puudutada nii majanduslikke kui ka ressursitõhust, ressursside tõhusast kasutamist või ka eh, regionaalset maastikulist tasandit. ning eh, see võib tähendada ka eh, ühtset regionaalset arengut ja oleme teinud juhtumipõhise uuringu ja põllumajanduses eh, me eh, uurisime ka innovaatiliste tehnoloogiate kasutamist Itaalia regioonides ning eh, täheldasime, et nägime, et mahetootmist on äh, aina rohkem kasutatud, ka Hollandis äh, uurisime piimarobotite kasutamist äh, piimafarmides ja ka Saksamaal täppispõllumajandustehnoloogiate kasutamist ökosüsteemide ähm, loomisel. ning mida need juhtumipõhised uuringud meile näidanud on? Nad näitavad meile seda, mida olime juba muude andmete puhul täheldanud, ehk siis, et parem juhtimine, teadusuuringud, innovatsioon võimaldavad eh, eh, tootlikkus ja jätkussuutlikkus eh, suurenevad paralleelselt, ehk siis ei ole vaja valida üht teisele, eelistada üht teisele. ja võttes arvesse äh, ja kui e, põllumehed suudavad sisse juurutada jätkusuutlikke tootmismeetodeid, e, sõltub see, kas nad on suutelised seda tegema, sõltub suurel määral e, poliitika raamistikust, mida kasutatakse, sinna puudutab see mitmesuguseid erinevaid instrumente. ja oleme seda näinud mitmete erinevate juhtumite puhul, põllumehed pelgavad riskeerida, nad kardavad uusi arenguid ja mm, ei äh, kaasa tihtipeale äh, oma otsust, ei arvesta tihtipeale oma otsuste keskkonnapõhiseid tagajärgi, sellega seoses äh, oleks vaja tegeleda koolituse ja teadmiste levitamisega, see on äärmiselt oluline aspekt. samuti on võimalik positiivseid tagajärgi luua, kui inimtegevuse poliitilised otsused äh, võtavad aluseks äh, sarnased põhimõtted, äh, sarnased lähenemised ning kui luuakse positiivne ähm, taust jätkuva innovatiivse, jätkusuutliku innovatiivse süsteemi kasutamiseks. kaasav juhtimine ning samuti ka teadmispõhiste süst-, adekvaatsete süsteemide kasutusele võtmine on võtmetähtsusega ähm, aspektid, äh, äh, seda nii majanduslikest kui sotsiaalsetest äh, seisukohtadest lähtudes. nüüd, mis puudutab strateegilisi investeeringuid, siis need on äärmiselt olulised jätkusuutliku tõhususe saavutamiseks, eh, sest eh, eelkõige juba nende loomiseks on vaja suuri investeeringuid. Eh, seda nii uute tehnoloogiate kasutusele võtmiseks kui ka taristute loomiseks, eriti näiteks, kui räägime maakasutusest kohalikul tasandil ja kokkuvõtteks esitama mõningaid soovitusi. jätkussuutlik intensiivistamine ei ole eesmärk iseeneses ÜPP-s võib-olla oleks vajalik, et ta selleks muutuks, et oleks paremini võimalik suunata ÜPP erinevaid instrumente õiges suunas. äärmiselt tähtis on, et äh, toimuks ka poliitika eesmärkide ja instrumentide integreerimine äh, ühise eesmärgi suunas, milleks on siis äh, jätkusuutlik intensiivistamine. et tekiks olukord, kus kõik, millest kõik võidaks. selline tõhustamine tootlikkuse suurendamine, jätkusuutlikkuse suurendamine on see kategooriad, mida, millest ei saa midagi välja jätta. meie leiame, et meie andmete võrdlus igatahes näitab, et sellised tulemused on võimalikud. kui me Euroopa Liidu tegevuse sellesse suunas suuname, siis on vajalik ka paremat ähm, kommunikatsiooni metoodikat äh, ja seda nii ähm, teadusuuringute edastamiseks kui andmete edastamiseks ja selleks on vaja paremat dialoogi teadusvaldkonna äh, poliitika põllumeeste ja tööstuse tehnoloogiasektori vahel. ringmajandus on meie arvates üks kõige olulisemaid äh, elemente järgnevatel aastatel, et suurendada eh, kasvu eh, põllumajandussektoris eh, ja see tähendab ka seda, et, et põllumajanduspoliitika agendat peaks tugevdama. tänan, mina olen nüüd lõpetanud, tänan teid tähelepanu eest, loodetavasti pidasin kõne ajast kinni ja viimane slaid veel. siin on kõigi isikute nimed, kes meie teadusuuringus, teadustegevuses osalesid. Roberto ja mina töötame riiklikus ehm, põllumajandus- ja majandusuuringute nõukogus. samuti osalesid eh, kolleegid Wageningeni Majandusuuringute Instituudist ja Zalf instituudist Saksamaal. suur tänu teile tähelepanu eest! E, bardzo, bardzo dziękujemy. suur tänu teile suur,. suur-suur aitäh. nagu ütlesin, saime teile kõneaega juurde anda ja teie ettekanne oli muuseas äärmiselt huvitav. ja kuna see oli nii huvitav, siis ma ei katkestanud teid, sest leidsin, et et äh, hoolimata selle pikkusest äh, oli teid väga huvitav kuulata. ja nüüd jätkame nagu tavaliselt. alustame siis äh, täna arutelu. teema on ülihuvitav. arvan, et see on meie kõikide tulevik ja oluline on sellist tööd teha, tõepoolest suur tänu teile tehtud töö eest, te olete tõesti väga hästi tegutsenud. järgmisena saab sõna härra Delano. tänan, härra esimees. see uurimus tõepoolest puudutab äh, paljusid keerukaid ja omavahel seotud teemasid. Need graafikud olid siin väga kõnekad. asjad on tõesti keerukad. ja küsimus äh, ongi, et mis on jätkusuutlik põllumajanduspoliitika mul tekkis küsimus, kuulates teie uuringut, et te olete nüüd sidunud kaks sõna, intensiivistamine ja jätkusuutlikkus. kas need ei ole mitte täiesti vastandlikud mõisted? ma ei ole sugugi kindel, et on võimalik äh, intensiivistada, samas äh, jäädes jätkusuutlikuks põllumajanduses. ja ka mõned küsimused, mida sooviksin teile esitada teadusuuringute kohta kõigepealt kuidas on võimalik ühiselt kasutada ära teadusuuringute tulemusi erinevate osapoolte poolt. ma arvan, et see ei, me ei tee ju teadusuuringuid nende enda pärast. seda tuleb kõiki omavahel jagada. teiseks rääkisite pestitsiidide maksustamisest. milline on selle mõju? võib-olla siin oleks äh, huvitavaid lahendusi võimalik leida. ja siis veel üks küsimus tootlikkuse kahanemine lahtisidumise tagajärjel, kas äh, ei ole sellel äh, lahtisidumisel olnud äh, selge mõju? ja veel küsimusi? biokütused, kas te olete selle peale mõelnud, näiteks nende mõju, tulevane energiadirektiiv, kuidas see hakkab mõjutama etanooli ja biodiislit. kas olete mõelnud ka sellele, kuidas kõik need muudatused hakkavad mõjutama maaelu? sooviksin kuulda teie vastust kõigele sellele. suur tänu, proua Rans. mina sooviksin teid tänada selle uurimise eest, mille meile edastasite, see jätkan nüüd hispaania keeles mulle väga meeldis see teie poolt tehtud äh, äh, uuring, äh, kuid mind üllatas see, et te ei rääkinud sellisel teemal, mis on nii oluline, ehk siis põllumeeste koolitusest. sest äärmiselt oluline oleks teada, kui vanad on näiteks üldiselt põllumehed liikmesriikides ja kui avatud nad on uute tootmissüsteemide innovatsiooni ja inno- in,, investeeringute suhtes, sest äh, näiteks väga noored võivad olla koolitamata ja mitte eriti aktiivne selliste äh, võimaluste esilekerkimisel. ning veel üks asi, mida ma märkisin, nimelt te rääkisite rääkisite Max Sharist praeguseni, aga ma tahaks teada, et see asi oleks olnud pisut, oleks tahtnud, et see asi oleks olnud detailsem, sest mina arvan, et see, et eh, need vahereformid või eh, vahearuanded finantsperspektiivide vahearuanded tekitavad ebakindlust. varem teadsid põllumehed, et neil oli seitse kindlat aastat, kus midagi muutunud, aga nüüd muutuvad tingimused aga finantsperioodi vahepeal. nii et kui põllumees soovib oma tegevust ette planeerida, siis puudub tal igasugune kindlus, ta ei tea, millistest tingimustest ta peab hakkama tegutsema ta tea, võib teada, mis toimub eh, kahe aasta jooksul, aga mitte kolme-nelja-viie aasta jooksul. see on üks põllumajanduspoliitika suuri puudujääke. ma tahaksin teada, kas see mõju on ka tuntav praegusel hetkel, kui soovitakse suurendada eh, investeeringuid eh, põllumajandusse, et suurendada meie põllumeeste konkurentsivõimet. aitäh järgmisena saab sõna härra Võsu. tänan väga. ma ütleksin kõigepealt, et põllumajandusmudel on täiesti, üks mudel on täiesti eriline, erandlik, see on Prantsusmaa mudel. siin on tehtud suuri edusamme. põllumehed on ettevõtjad, ütleksin ma eelkõige, nad on äh, igati teadlikud, austavad keskkonda, äh, hästi koolitatud, tunnevad oma tööd ja ma arvan, et võime säilitada kindlasti ja, ja, ja, ja parandada ka jätkusuutlikkust põllumajanduses. tehnikast rääkides, äh, teraviljasektoris iseäranis kasutatakse hügromeetriat ehk siis äh, õhuniiskust, näiteks hommikul ja õhtul, kui see, see on, siis äh, kasutatakse taimekaitsevahendeid ja see ja tänu sellele, kui taime olukord on hea, siis ta saab optimaalselt kasutada neid aineid. see võimaldab fütosanitaarseid tooteid vähendada kakskümmend, kolmkümmend protsenti. ma arvan, et selles valdkonnas on tõepoolest tehtud suuri edusamme. ja see, neid on teinud põllumehed ise ja ma arvan, nii tuleb ka jätkata ja mõeldes jätkusuutlikkusele ja võimaldab ühtlasi ise rohkem toota. tänan! pani poseł Hoibuš. proua Hoibuš, palun. aitäh, see oli väga huvitav, mida me teilt just kuulsime. Te ütlesite ka, et äh, talunikud viivitavad investeerimisega või uue tehnika kasutusele võtmisega. aga teil äh, ei ole siin arvesse võetud seda, et Ehm, oluline on ka investeeringud ehm, majanduslik külg, et kui ma ehm, näiteks investeerin midagi, aga ma ei suuda turult saada piisavalt raha selleks, et seda investeering ennast ära tasuks, siis on selge, et investeeringute tegemine viibib. see on see asi, mida ma siin piisavalt ei näinud ja me peame mõtlema ka sellele, et kui me rohkem toodame, et kas meil õnnestub see ka maha müüa, et milline on olukord tundud turgudel. ma ei arva, et me Euroopas äh, vajaksime rohkem tootmist äh, põllumajanduses, meie turud on küllastunud ja see lihtsalt ei ole mõttekas minu arvates. ja intensiivistumine ei ole meie jaoks võimaluseks, kui meil ei ole võimalik neid tooteid müüa ja Te võrdlesite intensiivistamist äh, alati ka heitega, kus me saame sekkuda, kasutades keskkonnatehnoloogiat, aga kas te olete vaadanud ka mulla elustikku, et kui ma intensiivistan tootmist teatavatel tingimustel, kuidas see mõjutab mulla elastikku, elustikku, kuidas see mõjutab äh, mulla viljakust või vaadati ainult äh, heite, heidet ja mulla erosiooni, aga siin on veel indikaatoreid, et kas neid võeti ka arvesse? suur tänu, härra Bogovitš! Najlepša hvala za zelo zanimivo študijo, ki je mislim, da tudi aitäh selle väga huvitava uurimuse eest, ma arvan, et see on väga heaks lähtekohaks tuleviku planeerimise jaoks ja tulevase ühise põllumajanduspoliitika jaoks. esmapilgul jätkusuutlikkus ja intensiivistumine on erinevad asjad, aga neid on võimalik ka üheaegselt saavutada, kasutades uusi tehnoloogiat, meie tea-, uusi teadmisi et siis on võimalik ühtlasi nii tootlikkust suurendada kui äh, parandada jätkusuutlikkust, see on see, mida mina siin sellest uurimusest äh, teada sain, et meil on vaja rohkem teadmisi, kui me tahame tulevikus äh, jätkusuutlikult põllumajandusega tegeleda ja kui me tahame jõuda tõelise ringmajanduseni, sest ka põllumajandus peab olema ringmajanduse osa selle uurimise puhul minu arvates oli üks asi väga oluline ja see on minu jaoks Euroopa Liidus ka suureks probleemiks, nimelt põllumajanduse ümberkolimine ähm, loode Euroopasse, te näitasite seda graafikut ja sellest selgus, et äh, Põhja-Euroopa on väga edukas tootlikkus suureneb erinevalt äh, Lõuna-Euroopast või tradi-, traditsioonilistest põllumajandusriikidest. ja me peame selle üle põhjalikult järele mõtlema, sest kui me vaatame intensiivsust, siis on olukord selline, et äh, Põhja-Euroopas on põllumajandus palju intensiivsem võrreldes Kesk- või Ida-Euroopaga ja seetõttu peame olema tähelepanelikud seoses järgnevaga, me peame toetama jätkusuutlikku põllumajandust, lõimitud põllumajandust, aga me peame samal ajal looma tingimused selle jaoks, et meil õnnestuks äh, säilitada põllumajandus äh, lõunapoolsetes riikides, traditsioonilistes põllumajandusriikides ja mina olen pärit Sloveeniast ja näen tihti seda, et paljud ühise põllumajanduspoliitika meetmed on väga head, aga tootlikkus langeb dramaatiliselt. ja tihti jääb mulje, et äh, esiplaanil ei ole tootlikkus, vaid see, et põllumajandusmaad haritaks, aga ma toetan seda, mida te ütlesite ja ma arvan, et me peame äh, toetama ka täppispõllumajandust, uusi tehnoloogiaid, peame toetama uute tehnoloogiate kasutuselevõttu maapiirkondades, seda on vaja kaasata ka ühtsesse põllumajanduspoliitikasse, meil on vaja meetmeid, millega me saaksime edendada suuremat mobiilsust põllumajanduses ja ka seos põllumajanduse ja nõudluse vahel peab olema parem, me räägime täna nutikatest küladest. Need on asjad, mida meil on vaja selleks, et me saaksime uusi põllumehi. et põllumajandust oleks võimalik kujundada jätkusuutlikult. me peame tegelema ka probleemidega põllumajandustoodete tarneahelates ja seetõttu peame edendama otsemüüki. ma tunnustan teid selle uurimuse eest, ma arvan, et selles uurimuses on väga head vastused ja me võtame, peame neid tulevikus arvesse, arvesse võtma. härra Roppe. suur tänu kõnelejatele teie uuringu tutvustamise eest, suur tänu. see on väga oluline raport, uurimus kindlasti. Te valgustasite üsnagi ratsionaalset olukorda Euroopa Liidus, te olete erinevate riikide olukorrast rääkinud, erinevat, erinevustest erinevate liikmesriikide vahel, mõned on teinud suuremaid edusamme, teised vähem ja jällegi näeme, et on tohutud erinevused liikmesriikide vahel lääne pool, ida pool, põhja pool, lõuna pool, erinevused on väga suured. see tähendab ilmselt seda, et ÜPP ei saa olla ühtne ja ühetaoline kõikjal Euroopa Liidus, kui me tahame nende erinevustega kuidagi hakkama saada erinevused ei ole mitte ainult liikmesriikide vahel, vaid ka riigisiseselt näeme me selliseid erinevusi. nagu te ise ütlesite, liikmesriikidel on suur pädevus põllumajandusvaldkonnas, aga tulevikus võiksime mõelda sellele, kuidas seda pädevust kitsendada kui me tahame ühiseid tulemusi saavutada. Teie uurimuses ei leidnud ma põhjusi, miks teie arvates need erinevused nii suured on. Te rääkisite idapoolsetest liikmesriikidest, kus maatükid, maakasutus ja tootlikkus kahaneb, põllumeeste vanus kasvab. aga mis on selle kõige põhjuseks? sest kui me põhjuseid ei analüüsi, siis ei ole mõtet rääkida tulemustest. kui me lihtsalt kirjeldame olukorda ega ei tea, mis on selle põhjuseks, me ei jõua kaugele. võib-olla põhjused on selles uurimus ka olemas, võib-olla te lihtsalt ei rääkinud nendest siinkohal. me näeme, et põllumeeste kulutused Hollandis ja teistes riikides on üsna sama suured kui uutes liikmesriikides, näiteks äh, Balti riikides. meie põllumajandus on äh, arenenud alates üheksakümnendatest aastatest kuni selle ajani oli põllumajandus täielikult, see oli täielikult tähelepanuta, samas läänepoolsetes äh, liikmesriikides on pikad traditsioonid ja pikaajaline kogemus. meiega alustasime põllumajanduse edendamist alles kümme aastat tagasi. see on lühike periood ja te ütlesite ju väga selgelt, et peaksime rohkem mõtlema innovatsioonile ja e-, Euroopa innovatsioonipartnerlusele. meil peaks olema võib-olla sihistatud programm mis võimaldaks põllumeestel roh-, paremini tutvuda innovatsioonivõimalustega. näiteks tutvuda Hollandi, Taani, Rootsi innovatsioonialaste kogemustega. me näeme suuri erinevusi põllumeeste sissetulekus samuti e-, erinevus on kolmekordne lääne ja ida vahel, kuid kulud, kulud on meil kõigil samad seega ida, idapoolsetel äh, põllumeestel ei ole investeeringuteks raha. oleme näinud, et riigid, kus tootlikkus on madal ja tehnoloogia ei ole kaasaegne, seal tootmishinnad on palju madalamad kui nendes riikides, kus on pikad traditsioonid ja põllumeeste kaal läbirääkimistel läänepoolsetes liikmesriigid äh, on seitsekümmend, kaheksakümmend protsenti, meil on ta kümme, kakskümmend protsenti. see tähendab, et äh, meie põllumeestel puudub äh, kaal läbirääkimistel selle, eks saata kõrgemat hinda. meil on, meil on puudu ka tootjate organisatsioonidest, mis tegeleks kvalifikatsioonide ja koolitusega, töötlejatega tahaksin ka esitada veel ühe küsimuse. paar aastat tagasi äh, tegime lõpu piimakvootidele. kuidas äh, on mõjutanud teie arvates maapiirkondi ja tootlikkust? noorte ligimeelitab vist põllumajandusse. ma tahaksin teada, mis äh, juhtub kümne aasta pärast ju, kui ma alustan tegevust, kui puudub kindlus, ei saa ju investeerida, teadmata, kas investeering äh, teenib end tasa. ma arvan, et sellest tuleks palju rohkem rääkida. Teie uurimus on väga hästi struktureeritud võib-olla peaks äh, avalikumalt seda tutvustama võib-olla rahvusparlamentidele, et oleks rohkem neid, kes äh, oleksid kursis äh, praeguse olukorraga ja tuleviku ülesannetega. suur tänu. ma ütlesin teile, et teil on aega, aga ärge väga pikalt rääkige. suur tänu teile. suur, tahaksin teid tänada selle uuringu esitamise eest. väga huvitavad faktid mainitud no,. ma tahaksin mainida kahte punkti Te rääkisite järeldustest ja sellest, et oleks vaja rohkem dialoogi erinevate osapoolte vahel, et eh, juurutada eh, ja kooskõlastada meetmed eesmärkidega ning eh, oleks vaja rohkem koostööd ettevõtet, ettevõtete, põllumeeste ja poliitikute vahel. aeg-ajalt on meil siin selline tunne, et äh, et mõned on siin pahad ja teised jälle head ning ma sooviks, et te räägiks sellest, kuidas oleks võimalik eri osapoolte vahelist tegevust kooskõlastada. me paluksime, et võetaks kasutusele meetmed innovatsiooni ja teadusuuringute toetamiseks, sest selline äh, Eh, sektor nagu põllumajandus, kui ta investeerib teadusuuringusse innovatsiooni, eh, sellisel sektoril ei ole tulevikku, aga samas näeme, et siinsamas kojaski tõrjutakse just innovatsiooni. nii et eh, meil on vaja uusi innovaatilisi meetmeid, kuid need tekitavad vastumeelsust just sellesama innovatsiooni suhtes see minu jaoks on äh, murettekitav, sest äh, arvan, et innovatsiooni ja teadusuuringud, see peaks olema nende jaoks väga oluline panus. Äh, aga miks selline vastumeelsus, pahameel üldsegi tekib ühiskonnas seoses erinevate innovaat-, innovaatiliste lähenemistega, võttes arvesse, et et on vaja suuremat koostööd eri osapoolte vahel, kuidas seda saavutada ja võttes arvesse, et innovatsioon ja teadusuuringud peavad olla kasulikud, võivad olla kasulikud kogu ühiskonnale ja eriti just põllumajandussektorile. proua Kalenbach. aitäh ma ei saanud kahjuks alguses kohal olla ja võib-olla osa sellest, mille kohta ma küsida tahan, olete te juba rääkinud või vastanud nendele küsimustele. minu jaoks tuleneb sellest see, et meil on põhimõtteliselt kaks äh, taset, üks on see, et äh, võrreldakse staatus quo'd äh, erinevates liikmesriikides teataval hetkel ja teine asi, mis on minu jaoks oluline, areng liikmesriigi sees mingis küsimuses mul on aga siin äh, raske lugeda seda äh, uurimust äh, seetõttu, kuna positiivsed arengud selles staatus quo's, kui ma siin liikmesriike üksteisega võrdlen, et ühel, üks liikmesriik saab paremini hakkama kui teine, see ei ütle midagi selle kohta, milline areng on ajas toimunud, et kas liikmesriik mingis küsimuses on paremini arenenud kümne aasta puhul jooksul või on juba lähtekoht olnud erinev ja seetõttu jääb mulje, et liikmesriik on mingis valdkonnas olnud äh, edukam. ma ei tea, kas see küsimus oli liiga keeruline, kas te saate aru, mida ma tegelikult küsida tahan tihti on ka õpilaste puhul nii, et milline on lähtekoht, kui ma midagi võrdlen, et kas ma võrdlen kahte õpilast või kahte liikmesriiki samal ajahetkel või ma võrdlen neid protsesse, seda arengut, mis toimunud on? rohkem küsimusi ei ole. nii et kui teil selle vastu midagi pole, ma esitaks samuti omapoolse küsimuse. ja öelda seda, mis mina asjast arvan. probleem on selles, et peame arvesse silmas pidama, millised probleemid on meil erinevates piirkondades mm ja mõtlema selle peale, kui tõhusalt tegutsetakse ja peaks mõtlema ka selle peale, kuidas oleks võimalik, eh, kuidas mõelda selle peale just, et, et mida parandada ja kuidas seda parandama peaks. sellega seoses eh, peaksime mõtlema selle peale, kuidas see, mida me teeme, aitab eh, ka meie põllumeeste elatustaset tõsta. teame, et e, elatustaseme tõstmine on väga kulukas. seda oleks samuti võimalik e, seda oleks võimalik arvesse võtta ka selleks, et parandada meie e, põllumeeste elatustaset ja üks võimalik sellest oleks ähm, jätkusuutlik intensiivne põllumajandus. Äh, kuidas seda saaks teha, kui palju peaks olema tootlikku sektorit? teine probleem. on see, mis puudutab äh, uute ja vanade liikmesriikide võrdlemist. vanades liikmesriikides on kasutatud juba aastaid äh, ÜPP vahendeid ning uutes liikmesriikides, kes elasid üle aastakümnet kommunismi ja sotsialismi, äh, on nad ka märkimisväärselt arengus maha jäänud. seega tahaks teie käest küsida järgmist. kas need instrumendid äh, äh, pandi, anti uute liikmesriikide kasutusse kuidagi valel ajahetkel? sest äh, olime, oleme, näeme, millised toetused olid olemas. meil on veel selliseid küsimusi ka nagu kliimaküsimused, mida tuleks arvesse võtta ja nii edasi. kas teile tundub, et, et ühtne põllumajanduspoliitika on tegelikult teostatav uutes liikmesriikides ja e, instrumente on ju igasuguseid ja e, sellega seoses ma arvan, et e, need vahendid peaksid olema õiglasemad muidugi kogu see intensiivistamise küsimus, millest te enne pikalt rääkisite. aga kui räägime jätkusuutlikust arengust, ja sõltuvalt ka põllumajandusettevõtte te-, tegevuse tõhususest, kas see on mingis mõttes see ju, ju jätkusuutlikkus võib-olla ta lihtsalt võtab teistsuguse kuju ja vormi. ja ma ei tea, kas on võimalik äh, kasu, areneda erinevatel tasanditel, kuidas näiteks äh, kasutatakse olemasolevaid tootmisvahendeid ja nii edasi. nüüd veeprobleem. vesi on faktor, mis võib pidurdada arengut, selle tunnistajaks oleme praegugi, nähes eh, milline on erinevate eh, viljade kvaliteet, pinnase eh, kvaliteet, paljud liikmesriigid maadlevad selle pinnase probleemiga. kuid mina arvan, et on oluline näha ja mõista, mis, milline on probleem meil veega, mõne, paljud riigid vee kulukast tootmisest üritavad loobuda, sest liigne kastmine tähendab seda, et väga palju on vaja tööd teha selleks, et, et pinnas oleks piisavalt kvaliteetne suure hea meelega kuulasime teid ning äh, teie raport kindlasti tekitab meile veel äh, uusi küsimusi ning hea meelega tahaks teiega veel kohtuda, et tulevikus saaks teile veel küsimusi esitada. teame, et esitasite meile väga huvitava materjali, aga üritame äh, sellega veel rohkem tööd ära teha, vaatame, mida suudame teha selleks, et ta tooks meile võimalikult palju huvitavat juurde oma tegevuses põllumajanduskomisjonis. täna näiteks hääletasime mitmesuguseid punkte Omnibuse raportis, mis puudutab ÜPP-d ning ma arvan, et see on üks olulisemaid teemasid, mida me käsitleda saame. ma hakkan kohe lõpetama aga tahaks teile öelda siiski, et äh, me oleme siin kuulanud ära väga mitmesuguseid erinevaid äh, andmeid ja äh, siin öeldi ju seda, et näiteks põllumajandustootmine kasvab nii ja nii palju, kuid tegelikult see nii pole läinud. ja eh, tõhusus mõjutab igasugust põllumajandustegevust. sellest võime rääkida ka koordinaatorite kohtumisel, sest eh, tulevikus oleks hea, kui esitaksite kommentaare ja ka komisjoni, meie komisjoni teadus- ja analüüsiüksus esitaks oma arvamuse teaduse, teadusuuringute kohta. täna ma ei taha, et te midagi teeksite, et tahaks, et tulevikus saaks midagi tegemist teha ja et meie sekretäriaat ütleks meile samuti midagi huvitavat selle kohta. Teie olete ju need, kes tegelete eh, eh, ma rääkisin väga pikalt, aga, aga kuna meil on aega väga palju, siis ma lubasin endale pisut pikema kõneaja ja nüüd pikemalt mõtlemata annan ma sõna ka ekspertidele. Te ei pea muidugi rääkima siin nelikümmend minutit. tean, et eksperdid, kui nad hakkavad rääkima, võivad nad rääkida tund aega kasvõi, aga igatahes on teil nüüd sõna. Bardzo proszę. suur tänu teile, suur aitäh küsimuste ja tähelepanekute eest. ma ei hakka rääkima kindlasti kolmveerand tundi, ma vastan pigem väga lühidalt. üks äh, punkt, mis äh, esile tõsteti, mida esile tõsteti, puudutab äh, tõhustamist meie E, eelkõige keskendusime analüüsil raamistikule ja ma ei hakka ütlema, et, et see oleks seotud ainult erinevate faktorite parema kasutamisega, aga siiski samuti ka sellega e, ja e, peaks suutma leida ka sekkumisvõimalusi innovatsiooni läbi võttes arvesse ka muid faktoreid, nagu näiteks äh, koolitus, äh, samuti põlvkondadevaheline koostöö, mis peaks innovatsioonifaktorit, äh, tegurit tugevdama. me räägime siin ju eelkõige sellest, kuidas on meil võimalik tõhusust suurendada kõiki ressursse paremini kasutada, nii ostetavaid, müüdavaid kui ka keskkonna, ehm, kui ka keskkonnategureid, eh, millel on ka ühtlasi kõrge sotsiaalne väärtus. me oleme eh, siin näidendanud eh, ainult kahte põllumajanduskeskkonna ehm, faktorit, aga raportis on veel teisigi näiteks äh, rohestamisindeks, äh, bioloogiline mitmekesisus, ma ei hakanud seda mainima, sest äh, üheski riigis polnud tulemused positiivsed. ning pinnase mitmekesistamine ja parem kasutamine, ühesõnaga erinevaid indikaatoreid oli väga palju ja need on kindlasti oluline osa meie tegevusest ja kindlasti üks suurematest prioriteetidest. samas on äh, oluline ka arvesse äh, võtta erinevaid indikaatoreid erinevates liikmesriikides. nüüd see küsimus, mis puudutab põllumeeste koolitust, siis eh, raportis leheküljel kolmkümmend on andmed kõigi liikmesriikide kohta ning see, mida siin öeldud on, eh, see leiab siin kinnitust. nüüd see, mis puudutab eh, pestitsiidide maksustamist, siis see on üks nendest instrumentidest, mille mõned liikmesriigid on kasutusele võtnud, see on tekitanud väga palju vaidluseid, seda äh, on arutatud ka äh, Prantsusmaal, sest äh, väga raske on ähm, väga raske on sellega tegeleda, sest tegemist on ka tehnoloogiliselt keerulise küsimusega ja ähm, alati on vaja äh, väga peenelt tasakaalustada meetmeid. Prantsusmaal näiteks äh, kasutati saadud tulusid eh, teadusuuringute läbiviimiseks ja eh, põllumeeste toetuseks, see on äärmiselt oluline eh, fakt ja mm, tuleks tõesti kasutusele võtta meetmeid, mis panustaks mm, põllumajandusse. ning mis puudutab nüüd biokütuseid, siis me lõpus rääkisime tsirkulaarmajandusest. Euroopas ei räägita õnneks enam etanooli tootmisest põllu eh, es,, e-, esimese põlvkonna põllukultuuride kaudu, kuid tehnoloogiliselt eh, ka bioenergia tootmine on üks võimalus, on üks meetmetest, eh, tehnoloogilistest võimalusest, mis mille eesmärgiks on suurendada äh, ressursside kasutustõhusust, sest äh, nad üritavad äh, ressursside kasutuse aega pikendada. ning suurem dialoog osapoolte vahel oli samuti kõne all. see puudutab teadusuuringut, poliitikat, põllumehi. mina tsiteerin siin alati innovatsioonipakti siinkohal on tehtud ära väga suured jõupingutused, eh, viies kokku eh, teadlased, põllumehed, eh, eksperdid, kes rääkisid, kus räägiti innovaatiliste vahendite kasutamisest ja tundub, et et innovatsiooni äh, sektor ei lähenenud piisavalt teistele eh, ning eh, praegusel hetkel alustatakse taas nullist, ehk siis eh, meil oleks vaja süsteemide paindlikumaks muutmist ja loomulikult on kogu sellel valdkonnal väga suur potentsiaal, nägime aga hiljuti Euroopa Parlament võttis vastu raporti või koostab raportit, mis kindlasti detailsemalt tegeleb äh, selle küsimuse kui meie. küsimusi oli tõesti väga palju. võib-olla Roberto soovib sõna võtta, meie, rääkida meie pigem ÜPP-st, ma võiks lisada midagi üldisemat ÜPP-st ja reformidest äh, väga oluline punkt on see, et äh, et muutused oleks jätkuvad ning äh, et ei tekiks ebakindlat olukorda põllumeeste jaoks, aga mingis mõttes võib sama öelda ka seda, et peab aru saama, et see on osa ka sellest, kuidas mõningad instrumendid mõjuvad räägime kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga, me tegelikult reformide läbiviimiseks on meil järele ainult kaks aastat, me ei ole tihtipeale teadlikud sellest, millised, milline mõju teatud instrumentidel, eriti innovaatilistel instrumentidel võib olla põllumeestele. ning räägime siin nüüd põllumajanduse mitmekesistamisest, räägime ka sellest, et mõju võib olla väga mitmetahuline, räägime integreeritud põllu majandusest, eh, mis on lahutamatu osa eh, põllumajandust eh, ja toidutööstussektorist samuti, aga väiketootjatest, kus ei ole toimunud ka põlvkondade vahetust, me selleski valdkonnas peaksime mõtlema mm, selle peale, kellele on innovatsioon mõeldud, kellele ta on suunatud ja, ja kuidas oleks võimalik kasutada seda erinevates põllumajandusvaldkondades. põllumajandus ja põllumajanduse funktsioonid on väga mitmekesiseks muutunud, aga lisaks sellele on ka need muud funktsioonid olemas eh, ning innovatsioon peab samuti arvesse võtma põllumajanduse mitmekesist olukorda ma ütleks, et äh, see oli minu jaoks kõige olulisem, mida lisada tahtsin ja see, mis nüüd puudutab ÜBB instrumente, siis äh, äh, nagu öeldud, ÜBB-l on väga mitmekesiseid instrumente ja vahendeid ning seega oleks võimalik seda väga paindlikult ära kasutada. tegemist on tegelikult tõelise rikkusega äh, ja see on ähm,, peaksime seega äh, võtma seda äh, Euroopa poliitika lisandväärtusena ja lihtsalt instrument peaks vastama, instrumendi peaks hakkama vastama rohkem olukorrale koha peal ja peaks tegema suurem sünergia erinevate instrumentide vahel ning äh, ei tohiks see mitte pigem äh, tekitada konflikte aitäh. tänu teile. kas keegi soovib veel midagi öelda? nüüd, võttes arvesse kõike seda, mida me kuulnud oleme koosolek hakkab lõppema. tahaksin tõesti tänada meie eksperte. tahaks esitada teile oma tänud, aitäh kõigile ekspertidele. ja küllap meil oleks teile eh, ka eh, tuleme selle teema juurde kindlasti tagasi kuulame ära ka selle, mida on, äh, ütleb meile Euroopa Komisjon. me ei, enne suvevaheaega sellega ei tegele, aga kindlasti hea meelega kutsume teid äh, tagasi, et me äh, teaks, mida komisjon selle kohta ütleb. kui rohkem komisjoni, kui rohkem küsimusi ei ole, siis täname veel kord eksperte ja meil rohkem päevakorras midagi ei ole. järgmine koosolek toimub Strasburgis, eks ole ju, on ju nii? viieteistkümnendal, see on esmaspäev. ja mõned ütlevad, et äh, ei ole hea, et äh, teeme koosolekuid ka Strasburgis, siis äh, lihtsalt nii see peab olema ja midagi pole teha. nii et suur aitäh teile, kõigile kaunist päeva jätku ja, ja nagu teate, ning täna õhtul meil koosolekut ei ole toimuvad koosolekud kolmepoolsetel läbirääkimistel ja mujal. ja sellepärast oleme täna nii tublit tööd teinud, suur aitäh ja äh, härra esimees tänab lahkelt ka tõlki. Oh, yeah.